vastuväiteid ei ole, siis äh, läheme päevakorra juurde. on tulnud äh, ettepanek nõukogult vastavalt kodukorra artiklile sada viiskümmend neli äh, viia sisse muutus äh, mis äh, puudutab äh, ühenduse omavahendeid. sellega on äh, seotud äh, väga olulised äh, küsimused ja siin on ettepanek hääletada seda ettepanekut kiireloomulisena ja see toimub homme hommikul kell üheksa vastavalt kodukorra artiklile sada viis punktile, punktile kuus on äh, komisjonide konverentsi esimees mulle teada andnud,